Äh, istung äh, jätkub, eilse istungi protokollid on välja jagatud. kui kellelgi on, ei ole välja va-, vastuväiteid nende protokollide val-, vastu, siis loeme protokolli kinnitatuks. nüüd